vastuväiteid ei esitata, siis on need nimetamised äh, kinnitatud. kahe tuhande viienda aasta eelarve projekti äh, parandustega äh, seoses tahaksin tuletada meelde muudatusettepanekute esitamise tähtaega, see puudutab nii komisjoni, komisjone kui ka äh, üksikuid liikmeid, vähemalt siis neljakümmend liiget, neile kõigile on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg äh, neljas september kaks tuhat neliteist äh, kell kaksteist null null. fraktsioonid peavad esitama omad muudatusettepanekud üheteistkümnendal septembril kaks tuhat neliteist kell kaksteist null null. pädevad äh, komisjonid äh, on äh, võtnud äh, vastu teksti korrektuurid ja vastu